tarbijad äh, on valmis maksma ausat hinda maetoodetest ja kui seda teed minnakse, siis on, saavutame edu, tänan. tänan, proua Delange, käesolevaga on see päevakorrapunkt ammendatud, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud. ja esimesena saab äh, sõna härra Iturgais Angulo. tänan, härra president. ma sooviksin äh, rääkida Sahharovi auhinna laureaadist. Kuuba rahvas soovib ümberkujundamist, rohkem rahu ja ei soovi viha. me oleme valmis äh, leppima ja minema edasi edusammude teed ja see on Kuuba rahvasoov. president katkestab ja ütleb, et inglisekeelset tõlget ei ole. kõneleja alustab uuesti ja president palub tal aeglasemalt rääkida. lugupeetud daamid ja härrad, ma sooviksin äh, edastada teile Saharovi auhinna laureaadi sõnumi Kuubast. kuubalased soovivad äh, minna rahumeelset teed, nad on äh, viha ja vägivalla vastu, soovivad need selja taha jätta, kuubalased soovivad leppimist ja arengut. kuubalased soovivad seda kõike südamest aga kinni pidada tuleb ka kuubalaste vabadustest, sõnavabadusest, reisimisvabadusest, töötamisvabadusest, osalemisvabadusest, kogunemisvabadusest. Neid õigusi Kuubal praegu ei ole, paljusid inimesi jälitatakse ja kiusatakse taga, kuna nad kaitsevad kuubalaste õigusi ja nad visatakse vangikongi kuubalaste õigused on olulised ka eurooplaste jaoks ja nende eest tuleb võidelda. Kuuba valitsus on algatanud muudatusi, mida soovitakse, mitmesuguseid äh, koban-, kodanike algatusi, mis on äh, loodusrikkad. meil tuleb toetada neid äh, algatusi ja meil tuleb kinni pidada ühtsest seisukohast, et Euroopas oleks Kuuba suhtes ühtne positsioon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 kui mõni Euroopa Liidu liikmesriigi parlamendi liige teeb äh, nalja Hitleri kohta ja siis selle vastu peab võitlema, sest see ei ole tsiviliseeritud ühiskonna juhtkonnas aktsepteeritav. ja näiteks Berlusconi puhul tema rumalad naljad näitavad lihtsalt tema rumalust või seda, et ta ei austa naiste õigusi. aitäh. järgmine kõneleja. Alfanov. suur tänu. Itaalia ajalehed on avaldanud dokumente, mis näitavad, et mitmed endised äh, mafioosod äh, tegid koostööd Berlusconiga ja olid põhimõtteliselt äh, osalised ühes ja samas maffias, jagades samasugust mentaalsust. see ka siis üheksakümne teisel aastal, kui Falconi mõrvati. maffia mõrvad ei ole lõppenud, need kestavad ning praegune olukord Itaalias on häbiväärne. Euroopa ei saa silma pigistada kinni selles, mis toimub Itaalias, Sitsaali, Sitsiilias ja liikmesriigi valitsus ei saa lubada endale sellist käitumist Tremopolos. suur tänu. ekspertide sõnul on tarvis vähemalt kümme ruutmeetrit inimese kohta Kreekas ei peeta sellest põhimõttest kinni, rohelisi piirkondi tuleb luua juurde ja avalikku ruumi istutada rohkem puid, taimi. ja ka Kreeka endise lennuväljaga seoses IMF-ile e kirjutatud aruandes on samuti mainitud selle defitsiidi vähendamist. kui selliseid avasid korralikult ei kasutada, siis avaldab see väga negatiivset mõju tulevikule ja paberil kirja pandud äh, üleskutsed sel teemal jäävadki vaid sõnadeks. Please härra Tšernetski, palun. härra president, daamid ja härrad, Poola avalik arvamus eh, on mures eh, selle pärast, kuidas viiakse läbi Poola presidendi lennuõnnetuse uurimist. Vene pool ei anna üle dokumente Poolale on väga palju viivitusi ja Vene pool äh, mängib ajaga. see on vastuvõetamatu. ma leian, et me peaksime tegema selle uurimise rahvusvaheliseks, nii et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament saaksid mõjutada seda, kui kiiresti uurimist läbi viiakse, me peaksime avaldama survet Vene poolele, sest kardan, et ilma sellise rahvusvahelise surveta, ilma Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu surveta, ei suudeta mit-, seda küsimust mitte kunagi korralikult äh, uurida, seetõttu palun, et me oleksime solidaarsed Poolaga siin. härra Ferreira, palun üheks minutiks aitäh, äh, härra president, pärast viimast majanduskriisi finantsspekulatsiooni tõttu, arvestades, millised on meetmed finantsturgudele, äh, oleme me siiski endiselt äh, suure jama sees ja vastavalt Euroopa Komisjonile asjad niimoodi ka jätkuvad. kriis jätkub, põhilised instrumendid, mida me kasutame, mida pangandussüsteem kasutab, jätkuvad samamoodi, kahtlased laenud, kahtlased võlad, ja nii edasi. maksuparadiisid jätkuvad, selle koha pealt on tehtud väga palju tühje lubadusi. olukord jätkub hoolimata sellest, milline on suur finants- ja sotsiaalne vägivald Euroopa inimestele, kogu maailmale, arvestades, kui palju on makstud raha selle eest, et pangad äh, Äh, finantskriisist välja tuua, Portugalis, Prantsusmaal, Kreekas, igal pool Euroopas kannatavad vaesed inimesed äh, üha rohkem ja protesteerivad selle üha suureneva äh, sotsiaalse regressiooni eest. järgmiseks härra Patten, kes on esimene poliitik ajaloos, kes kannab oma partei värve. ja see on mulle ka suur rõõm, härra president. Nick Clegg asepeaminister eh, tead-, teavitab varsti koalitsioonivalitsuse otsust, eh, et nad hoiavad kinni Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest, eh, andes hääle Briti vanglate vangidele. David Cameroni esindaja on öelnud, et oleks tõesti kahju, kui sellest keelust täielikult loobutakse. ta ei öelnud küll, miks osaline keeld oleks moraalselt vastuvõetavam ja röövel või varas saaks äh, valida, samas aga mitte mõrvar, vägistaja või pedofiil. Äh, see on solvang äh, seadused kinnipidavatele inimestele, kuritegude ohvritele, et need, kes seadusi rikuvad, saavad seaduse loojaid siiski valida. UKIP-i partei järgmises manifestis on siiski üleskutse sellised seadused tühiseks kuulutada, aitäh jah, see muidugi sõltub sellest, kes on UKIP-i juht. järgmiseks härra Möltser, üheks minutiks palun. tänan, härra president. ma sooviksin rääkida täna piiriülesest koostööst Albi-Aadria piirkonnas. see puudutab äh, Kärntenit äh, ja Sloveeniat ja Itaaliat. oluline on üle saada ajaloolistest vastuoludest tihedat koostööd äh, tehakse Kernteni ja Sloveenia vahel. rahumeelne koostöö ei ole aga õige, kui äh, teatud äh, rahukonverentsil Horvaatias oletatakse, et Kärnten on Sloveenialt ära võetud ajaloolised lepingud äh, reguleerivad äh, neid asjaolusid ja ajaloolisest tõest ei saa mööda vaadata. härra Nikolescu, palun. suur tänu, härra president ma sooviksin rääkida tõsisest äh, probleemist Rumeenias. ma usun, et äh, sarnane probleem eksisteerib äh, paljudes liikmesriikides praeguses kriisiolukorras. rahvusvaheline VKE-de e organisatsioon hindab, et äh, paljud VKE-d ei saa Euroopa Liidu abi korralikult ära kasutada, kuna osa abist jääb saamata. oluline on panna paika uued abi andmise meetmed umbes. umbes seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu tööjõustu töötab VKE-des. suur tänu, järgmisena proua Tikau, palun. suur tänu, härra president vahe aruanne, mitmeaastane raamistik, need on kõik institutsioonide huvides. meil on vaja tulemusi, et üle saada erinevustest. nüüd äh, Lissaboni strateegiaga edasi minnes meil on agenda kakskümmend kakskümmend ja ka finantsperspektiivile antakse vahehinnang. ma usun, et tuleks kiiresti reageerida, kui liikmesriigid nõuavad teatud eeskirjadest äh, kinnipidamist. eelarve valdkonnas tuleb äh, tagada piisav rahastamine oluline on energiaressurssidest rääkides silmas pidada solidaarsust ja tõhusust. väga tähtis on keskenduda ka põllumajandusele ja suurtele infrastruktuuriprojektidele, need on prioriteedid, sest niimoodi on võimalik luua töökohti. järgmisena proua Parvanova, palun. härra president, härra volinik, austatud äh, kolleegid ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele jämedale inimõiguste rikkumisele Bulgaaria vangas. Ermakusi on farmaatsia tudeng, ta arreteeriti juunis Sofias, teda süüdistatakse pettuses osalemises, aga mitmed tunnistajad on öelnud, et sel ajal oli Mario kodus või shopas kohalikus supermarketis, äh, mille on üles võtnud ka valvekaamera. aga sellegipoolest hoiti teda kuuskümmend päeva vangis ja politsei ei huvitunud valvekampaan-, kaamera ülesvõtetest ja tunnistajate ütlustest. minu arvates on tegemist äh, täiesti pretsedenditu inimõiguste rikkumisega, aga see on Bulgaarias kujunemaks täiesti rutiiniks sellist vangistamist ei saa õigustada ja ma arvan, et äh, Bulgaaria siseministeeriumi tegevus tuleb läbipaistvamaks muuta. proua Kreetse, palun. austatud president kolmkümmend kaks äh, tšiililast on äh, läinud näljastreigi teed. Neil ei ole juurdepääsu oma maalappidele. põliselanikud peavad maksma makse maa eest, mis kuulub neile juba aastasadu. selline on olukord Tšiilis. see on kaasa toonud äh, ääretult suured raskused Mapuche rahvastikule, kes moodustavad suure osa Tšiili kogurahvastikust. Euroopa Parlamendis, ÜRO-s ja teistes institutsioonides äh, tuleb võidelda selle eest, et tšiililased saavad oma õigusi kaitsta. mis teil on plaanis teha? raportas. suur tänu. kaks aastat tagasi toimus Lehman Brothersi pankrott, mis tõi kaasa börside krahi ja sotsiaalkriisi üle kogu maailma. see on mõjutanud vaeseid nii Euroopa Liidus kui ka mujal. Euroopa Liit äh, äh, tegutses kiiresti, võttes vastu erinevaid kärpeid eelarvetes, aga samas muudes valdkondades tegutses suhteliselt aeglaselt. käesoleval nädalal meie parlament võtab vastu meetmed finantssüsteemi järelevalve ja finantstoodete kohta. on viimane aeg, et pangad hakkaksid kohaldama normaalseid reegleid ja neil oleksid adekvaatsed kapitalireservid. ja et, et pangandusturul ei toimuks liigset spekuleerimist. Need meetmed on viibinud juba liiga kaua ja seepärast on äärmiselt oluline, et äh, vastav menetlus saaks paika kogu Euroopas. aitäh, härra Pegali ei ole kohal, siis edasi proua Mõrvai cselekmények áldozatainak olyan suur tänu! kas te kujutate endale ette, et vägivalla ohvrid, äh, naised peavad päevade kaupa kannatama koduvägivalla all? Neid naisi ähvardatakse ja nad on kõige hullema vägivallavormi ohvriteks. seda vägivallaliiki ei tohi alahinnata, ohvreid on sellel vägivallaliigil iga päev. just eelmisel nädalal saime teada ohvrite määrast äh, meil ja tihtipeale naised ei saa mingisugust abi, politsei ei võta nende kaebusi tõsiselt. ka lapsed kannatavad koguduvägivalla all. väga palju tuleb naistelt äh, lapsed ära võtta. kõik Euroopa Parlamendi saadikud äh, soovivad, et korraldataks selle teemaline kuulamine, koduvägivald, seksuaalne vägivald, mis on suunatud naiste vastu, suur tänu. <clears throat> härra Teixeira, üks minut, palun. Portugal foi uma vez mais assolado por uma vaga de incêndios. Suur tänu Portugalis sel suvel toimusid uuesti metsatulekahjud, mis mõjutasid äh, metsatööstust, põllumajandust, äh, inimeste kodud põlesid maha. Need äh, tulekahjud on ohustanud elanikkonda igal suvel. sel suvel oli üle üheksa tuhande tulekahju, mis on kõige suurem arv alates kahe tuhande kuuendast aastast. me peame vaatama neid põhjusi ja ka võimalikke lahendusi mis puudutab lahendusi, siis äh, meil on olemas vastavad programmid tulekahjude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, aga tarvis on ka toetada elanikkonda, kes tulekahjude all kannatab. Madeira eriti kannatas tulekahjude all ja augustis äh, veel kord olime tunnistajaks kriisile sellel saarel väga raske on inimestel uuesti üles ehitada oma elusid pärast neid tulekahjusid ja nad vajavad seepärast abi. aitäh, härra Arenkoli. Euroopa Liidus me jälgime majandusarenguid ja ka minu kodumaal Iirimaal väga hoolikalt. olukord Iirimaal on äärmiselt äh, keeruline laenude võtmine on äh, kõigi aegade kõige kallim praegu. valijad küsivad, äh, kuidas äh, me sellesse olukorda oleme jõudnud. lihtne vastus on ahnus. Euroopa Liit nõudis Sambi panga sulgemist Iirimaal. komisjon pidi astuma samme, sellepärast et see pank ohustas minu riigi tulevikku see maksis meile kaks miljardit, siis viis miljardit, siis kümme miljardit, järgmine mm, kuu juba kuuleme, et see Anglo maksab meile kolmkümmend miljardit. ja ka abiks oleks siin äh, juhtkonna kohene vahetus kodus meie riigis, aitäh. Äh, Katšin, palun lepa, gospod podpredsednik. aitäh. sel nädalavahetusel äh, olid Sloveenias äh, suured äh, vihmasajud, mis tõid kaasa üleujutusi ja laiaulatuslikku majanduskahju. jõed voolasid üle kallaste ja purustati sajaaastased rekordid. inimesed uppusid, mõned nendest oma autodes, Ljubljanas on vee all endiselt üle tuhande kahesaja korteri. liiklus ja infrastruktuur on endiselt äh, raskes olukorras. me oleme väike riik, aga selle katastroofi mõõtmed on võrreldavalt proportsioonis äh, sellega, mis tabas mõningaid Euroopa Liidu suuremaid riike aasta alguses Euroopa Parlamendis peaksime samuti pöörama tähelepanu nendele tagajärgedele. aitäh, et sellele meie tähelepanu pöörasite. järgmiseks härra Sondekaard. aitäh. alates eelmisest on Türgis üle viiekümne kurdi linnapea kaotanud oma vabaduse ja mida nad tegid? kirjutasid avameelse kirja eh, peaministrile. selline on olukorra absurdsus Euroopa Liidu kandidaatriigis Türgis, et linnapeasid karistatakse selle eest, et nad eh, kirjutavad eh, Euroopa Liidu liikmesriigi esindajatele, antud juhul Taani esindajale kirja üle saja kordi antakse kohtu alla, sealhulgas eh, mitmed linnapead, näiteks üks nendest on Türgi Inimõiguste Organisatsiooni juhtkonnas ja ma paluksin, et meie president tagaks, et Euroopa Liidu Parlamendi esindajad oleksid nendel kohtuprotsessidel esindatud, aitäh! härra Porska. pán predseda, pán komisár, kolegyňa a kolegovia. deportácia. härra president, härra volinik, eh, romide väljasaatmine Prantsusmaalt on eh, näide sellest, kuidas ei suudeta leida tegelikke lahendusi. Eh, kodutuid surutakse linnadest välja. romi kui nimetus on Äh, järjekordne külg äh, vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest. Need, kes on äärmiselt vaesed, vajavad solidaarsust, meie abi, emad väikeste lastega, vanainimesed, haiged inimesed, nad on isoleeritud ja leiavad ennast olukorrast, kus nad ei suuda iseennast aidata. asi ei ole rahas asi on selles, et me peame käituma nagu kogukond, kes hoolib, kes äh, sirutab abikäe teistele leiame meetodeid, kuidas kaasata nii palju vabatahtlikke kui võimalik, kes suudaksid aidata selliseid sotsiaalseid sõltuvaid inimesi. üritame leida selliseid vabatahtlikke, et sellest äh, nõiaringist välja pääseda. aitäh. järgmiseks proua Blinkevitš-Juute, üks minut palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. kui minu riigi parlament, Seim Äh, lükkas tagasi seadusandlikud muudatused, mis keelustaks vägivalla laste vastu, kaasa arvatud füüsiline karistus, näitas see järjekordselt, et meie tänapäevane ühiskond, seda domineerib äh, ebatolerantsus selle osas, mida arvavad tema kõige nooremad ja nõrgemad liikmed. ja me ei soovi aru saada, kuivõrd olulised on laste õigused ja huvid. see näitas ka, et veel üks kord on äärmiselt vajalik selle probleemiga tegeleda laste õiguste kaitsmisega kahjuks enamik inimesi minu riigis eh, peavad laksu andmist endiselt mingisuguseks kultuuriliseks pärandiks, mis oleks tõhus haridusvahend. mina olen täiesti teisel meelel. see arvamus on äärmiselt õigustamatu. vägivald on tõsine oht laste füüsilisele ja vaimsele tervisele, nende isiklikule ja sotsiaalsele arengule. lapsed on kõige haavatavam grupp meie ühiskonnas, seetõttu palun, et komisjon ja nõukogu äh, tugevdaksid meetmeid lastevastases võitluses, et kõikides liikmesriikides oleks siduvad normid. peaks tegema koostööd ka liikmesriikidega selleks, et ennetada vägivalda laste vastu. aitäh! suur aitäh! nüüd härra Triantofi lüüdes. aitäh, härra president, sooviksin pöörata teie tähelepanu algatusega, algatusele, millega paljud teist on juba tuttavad, aga mis vajab siiski suuremat toetust meie poolt. see puudutab äh, mudel Euroopa, äh, mudelnõukogu. on tõsi, et äh, paljud sa-, noored inimesed saavad tuttavaks Euroopa Liidu toimimise meetodiga tänu kohtumistele siin Strasbourgis ja ajal, kui valimisaktiivsus on väike, on oluline nii palju kui võimalik aidata neid, kes on sellest Euroopa integratsiooniprotsessist huvitatud varsti antakse välja raport noorte Euroopa Liidu kohta ja paluksin, et te kohtuksite nende noorte inimestega, et nad saaksid tõeliselt aimu meie tööst. leian, et oleks hea, kui paljud meist seda algatust toetaks, see oleks meie liidu tuleviku osas oluline. aitäh, järgmiseks härra Melo, palun. härra president hiljutine nõukogu otsus avada Euroopa turg tekstiilile ja teistele toodetele Pakistanist. juhin tähelepanu et, et kakskümmend protsenti äh, maksutulust Portugalis, seitse tuhat äh, töötajat, tuhanded ettevõtted, Portugal näiteks Äh, Portugali puhul on see sama suur protsent kui töö, autotööstus näiteks Saksamaal või Itaalias. ja nüüd avab, avaneb turg äh, konkurentsile Pakistanis, kus ei ole mingisuguseid seaduseid, olid väga madalad äh, tööjõukulud, vähem ranged meetmed toormaterjalide osas, teame, et nad sunnivad tööle ka tuhandeid, kui mitte miljoneid lapsi. nüüd tuleb meile selline ebaaus konkurents nii palju kui mina tean, siis teiste Euroopa Liidu tööstuste puhul see ei kehti ja sellise asja vastu tahaksin protesteerida. usun, et see on midagi sellist, millele peaks juhtima Euroopa Parlamendi tähelepanu, loodetavasti parlament arutab eh, seda küsimust nii kiiresti kui võimalik, aitäh. aitäh, härra Kutas, palun. härra president, tegemist on äärmiselt olulise ajaga Äh, kokkuhoiumeetmeid äh, kehtestatakse igal pool Euroopa Liidus, mitmel pool on streigid, äh, haridussektoris, transpordisektoris Prantsusmaal, ühistranspordistreigid Kreekas, samuti Rumeenias, seda seetõttu, et kodanike hulgas on rahulolematus väga levinud. usun, et see rahulolematus ainult suureneb lähikuude jooksul seda sellepärast, et me tahame näha äh, tagasiminekut majanduskasvu juurde, tahame, et töökohti loodaks. tahame kindlustada, et meie juhid äh, võtavad selle vastutuse, mida nad peaksid endale võtma selleks, et äh, me suudaksime leida jätkusuutliku mooduse siit kriisist välja, see tähendab seda, et liikmesriigid, kellel on raskusi, kellel on eriti raske majandusraskusi lahendada, nendel liikmesriikidel oleks vaja anda lisaabi, sest et me ei taha, et Euroopa Liidus tekiks lõhe nende kokkuhoiumeetmete tõttu. aitäh. Äh, proua Fajon. aitäh, härra president, daamid ja härrad, ma olen vihane ja pettunud. Need on äh, sõnad, mida saan öelda ja seda ütlesid ka sloveenid, kui äh, avaldati esimene ametikohtade jagamise nimekiri. ja Sloveenia ei saanud ausat tulemust, et kakskümmend üheksa juhtpositsiooni äh, läheb nelja liikmesriigi kandidaatidele. ma usun, et see ambitsioon, mis on uutes liikmesriikides, on isegi suurem kui vanade liikmesriikide puhul institutsioonide kõrgemad ametipostid kuuluvad ikka vana, vanade liikmesriikide inimestele. usun, et see on vale poliitika, ei kuulata noori liikmesriiki, uusi liikmesriike, usun, et äh, oleme siin selleks, et teha otsuseid koos ja see peaks äh, olema kriitika. nüüd ei ole aeg äh, uusi lõhesid tekitada, me peame olema ühised ja, ja tugevad koos peame rääkima kahekümne seitsme riigi ühisel häälel, mitte ainult mõne riigi häälega. aitäh, sõna on härra Matol. aitäh, härra president. varsti räägime läbirääkimistest vabakaubanduslepingule Euroopa Liidu ja, ja Mercosuri riikide vahel. sellised riigid nagu Peruu ja Kolumbia Äh, probleemid, mis meil on Kanaarisaarte banaanidega, äh, nüüd tuleb uus põllumajanduskokkulepe Marokoga, mis suurendab tomatikvoote ja võimaldab meil värsket kaupa saada aastaringselt, uus sissepääsurežiim tuleb Maroko tomatitele, mis on paljudele Hispaania piirkondadele väga ohtlik, see on avatud pettustele ja komisjon teab seda väga hästi, komisjon ei saa siin kõrvale vaadata. me ei saa äh, pakkuda uusi kokkuleppeid kolmandatele riikidele, kui hetkekokkulepped ei tööta. me peame üle vaatama sissetulekuhindade süsteemi, seda nii kiiresti kui võimalik ja korralikult, komisjon peaks kaitsma põllumajandust ja, ja põllumehi, peaks tegema seda korralikult, aitäh Äh, härra Lihtfriedi ei ole, nii et annan sõna proua Lambile. chestiunea pe care o abordez este una care ține de respectarea statului de drept. ja suur tänu. sooviksin rääkida haldusküsimustes Rumeenias. alates kahe tuhande üheksandast aastast on äh, mitmed äh, prefektid ja aseprefektid äh, välja vahetatud. ametisse nimetamisel öeldi, et töökohad on ajutised. alates kahe tuhande üheksandast aastast organiseerib valitsus töölevõtmisprotseduure ja alates novembrist äh, kaks tuhat üheksa need menetlused käivad, aga mitmed ametikohad ei ole veel täidetud. tahaksin Euroopa Parlamendi tähelepanu juhtida sellele, et Rumeenia valitsus äh, kuritarvitab õigusriiklikku olukorda. tänan järgmisena härra Kjurk, palun. tänan, härra president. ühise välispoliitika edu seisneb selles, et välisteenistus asub nüüd tööle, aga meid ei rõõmusta juhtivate positsioonide jaotamine. geograafilist äh, tasakaalu ei arvestata, kolmekümnest äh, ainult neli on pärit äh, uutest liikmesriikidest. tuleks hinnata pädevust äh, ja silmas pidada proportsionaalsust. me kutsume Catherine Ashtonit üles edasistel ametiste nimetamistel äh, lähtuma tasakaalu põhimõttest äh, nii missioonijuhtide kui ka muude töökohtade puhul, kui geograafilist tasakaalu ei viida sisse, siis Euroopa Parlamendi poolne heakskiit ei ole lihtsalt formaalsus suur tänu. härra Marinescu ei ole kohal, nii et järgmisena saab sõna härra Kukan, palun. tänan. härra president, austatud kolleegid, Euroopa Liidu laienemine on endiselt aktuaalne teema ootame Islandi ja Horvaatia liitumist ning see on samm, mis julgustab äh, kõiki neid, kes toetavad Euroopa Liidu laienemist ja soovivad äh, kontinendi ähm, heaolu. see on julgustav ka Balkani riikidele, eriti praeguses majanduskriisis ja ebastabiilsuses hiljutine kompromiss äh, Serbia ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, äh, mis puudutab äh, Kosovot, kinnitab Euroopa Liidu soovi lahendada valupunkte, eriti just Balkani piirkonnas. Euroopa Liit on otsustanud mängida olulist rolli Serbia ja Kosovo vahelises dialoogis ja see eh, mõjutab suuresti ka Euroopa Liidu välispoliitika usaldatavust ja usutavust. härra Valesa, palun. ma sooviksin öelda lühidalt eh, üksteist eh, Birma, üht-teist Birma hunta kohta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 president juhib kõneleja tähelepanu sellele, et äh, tõlkega tekkis tehnilisi probleeme. Like uh, kas te soovite, et ma alustan uuesti? jah, palun. tänan, et te mulle sõna andsite. ma sooviksin öelda üht-teist Birma hunta kohta ja valimiskomisjoni kohta, mis on otsustanud saata laiali Riikliku Demokraatia Liiga ja mitmed teised äh, parteid. riikliku Demokraatia Liiga presidendiks on Aung San Suu Kyi, kes on saanud Sahhrovi auhinna Euroopa Parlamendilt. ta pooldab dialoogi hunta ja opositsiooni vahel ning ta pidas äh, kahe tuhandendal aastal läbirääkimisi kindralitega hunta tagasitõmbumisest poliitilisest elust, aga edutult. novembrikuu valimised saavad olema esimesed pärast seda, kui äh, proua Aung San Suu Kyi pandi koduarresti. Euroopa Parlament äh, peaks olema hunta sõjaväelise režiimi vastu, mis rikub inimõigusi ja ei austa põhiväärtusi. suur tänu ja härra Luhan, palun, teil on sõna. tänan, president. kakskümmend kakskümmend strateegia pöörab tähelepanu haridusele ja oskusteadmistele sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamine on väga oluline, kui me soovime edendada haridust ja ka regionaalset arengut. iga regioon peaks olema suuteline pakkuma korralikku haridust, aga need võimalused tihtipeale ei ole olemas või on kadumas see omakorda puudutab valusalt kohalikke inimressursse. meil tuleb toetada haridusprojekte, mis pööravad tähelepanu regionaalsele aspektile ja Euroopa fonde tuleks siin ka rakendada. suur tänu ja lõpetuseks proua Patrao Neves tänan, härra president. pärast äh, Euroopa põlengute hoiatussüsteemi see äh, sisseviimist on äh, põlengute ohvriks langenud ka kaitstud piirkonnad, mis on endaga kaasa toonud suuri majanduslikke kahjusid metsade hävimine toob endaga kaasa ääretult äh, suured keskkonnaprobleemid ja metsa taastamine on keeruline, see võtab kaua aega. kus on Euroopa Parlamendi poolne sekkumine? Portugalis me kannatame tugevalt äh, tulekahjude all. me oleme Euroopa Parlamendis võtnud äh, vastu äh, mitmeid resolutsioone, mis puudutavad metsapõlenguid ja nende vastast kaitset, aga piisavat ennetusmehhanismi meil ei ole. ma olin põllumajanduskomisjonis selle teema variraportöör muuhulgas. ka väga vähe on rakendatud praktikas, paljud meetmed on kujunenud ebatõhusaks, seetõttu me peaksime selle teema juurde tagasi tulema käesolevaga on üheminutilised äh, sõnavõtud läbi saanud ja